teile kõikidele ideede ja kommentaaride eest, me tegeleme selle teemaga edasi ja loodame parimaid tulemusi, aitäh! Grazie, komissari! suur tänu, volinikud! meil on esitatud kuus resolutsiooni ettepanekut ja nende hääletamine toimub homme kell kaksteist päevakorra järgi esitatakse nüüd komisjonile kampaania jäätmekriisi kohta küsimus ja me anname kõigepealt sõna proua Aukenile, küsimuse autorile kaheks minutiks. suur tänu, proua president. ja suur tänu ka volinik Potočnikule kes on suutnud komisjoni tööd koordineerida, sest väga tähtis on praegu õige vastus leida probleemile. kui me selgesõnalist vastust praegu ei leia, kui me ei suuda Itaaliat tegutsema sundida, siis äh, võivad sellised olukorrad korduda. Äh, jääb mulje, et äh, Euroopa Liidus võib kasutada ükspuha millist maa-ala selleks, et äh, prügi maha laadida, aga see ei ole nii. ma tean väga hästi, et Itaalia valitsus täna siin otseselt esindatud ei ole, aga siiski usun, et me peame ütlema, äh, Itaalia on suurepärane riik, aga ta võib uppuda prügi alla ja olukord võib halveneda, kui Eh, midagi ette ei võeta, tähtis on leida usaldusväärseid lahendusi. Eh, kui eh, me teame, et, et me, et meil on olemas palju aktiivseid kodanikke, miks siis mitte ära koguda, ära kasutada nende energiat kasutada kas või politseid äh, ja sõjaväega, aga mitte selleks, et, et meelevaldusi laiali peksta. me teame, et mitmed suured äh, Itaalia ettevõtted ei täida oma kohustusi, ei maksa makse ja maffia kontrollib sageli olukorda, olukord peab muutuma. suur tänu ja nüüd annan sõna saadik Sandekaardile, palun. suur tänu, proua president. sügisel käis meie delegatsioon Itaalias, kohtusime kampaania regiooni presidendiga ja küsisime temalt, mikspärast ei ole lahendatud katastroofiline olukord ja ta ütles, et tegemist on poliitilise probleemiga. loomulikult äh, see äh, oleks võinud öelda, et tegemist on logistilise või tehnilise probleemiga või majandusliku probleemiga, aga ei. meile vastati otse, et tegemist on poliitilise probleemiga. seega ei ole piisavalt poliitilist tahet, et lahendada see olukord ja just sellise tahte puudumise tõttu ei olegi Itaalia oma Euroopa Liidu äh, prügidirektiivist tulenevaid kohustusi täitnud. ja muide, äh, Ito-, Itaalia pole ka ühtegi Euroopa kohtu ettekirjutustest täitnud ja kolmekümne esimeseks detsembriks ei olnud veel ka Itaalia poolt esitatud äh, selget ja arusaadavat äh, jäätmekäitlusplaani. ja seetõttu meie fraktsioon tahab selgelt välja öelda, et meie toetame neid Itaalias ja muide, neid on ka palju, kes võitlevad suurema läbipaistvuse eest selles olukorras ja väga tähtis on ka, et ametivõimud vastutaksid. ja kui olukorda ei lahendata, siis eh, ei saa ka meie maksumaksja abi eh, Itaalia riigile anda. suur tänu. ja nüüd proua Merkis suur tänu. eelmisel aastal käis äh, kampaanias üks delegatsioon, kes uuris, milline on jäätmekäitluse olukord selles regioonis. me kuulsime paljudelt, et probleem on väga tõsine ja me nägime oma silmaga et probleem on tohutu. me nägime prügilaid lausa rahvuspargis, me nägime lausa mägede kaupa tööstusjäätmeid seal, kuigi meile öeldi, et see oli lihtsalt äh, olmeprügila ja me kuulsime ka, et äh, kampaanias toimub lihtsalt äh, üksteise mustamine, poliitiline manööverdamine, aga mitte ühtegi vettpidavat jäätmekäitlusplaani ei ole me veel näinud kampaanias öeldi täiesti otse välja, et äh, kõikidele ustele provintsis, regioonis, Itaalia valitsuses on koputatud, aga pole reageeritud ning äh, äh, meile öeldi, et meie viimane lootus on Euroopa Liit. koha peal öeldi, et keegi ei kuula. aga loodeti, et Euroopa Liit kuuleb ja aitab nii et jäätmekäitlust probleemkampaania regioonis ka lahendataks. ja me, ma arvan, et me peame näitama, et me saame aidata. sealse rahva lootus ei tohi liiva joosta aga loomulikult tahame teada, kas on olemas mingid äh, kohapealsed jäätekäitlus, jäätmekäitlusplaani ja kas seda suudetakse ka ellu viia. ja kui ei suudeta, kas me läheme kohtusse, kas Itaaliat sanktsioneeritakse? olukord äh, ei jäätmekäitluses on tõsine, aga see võib omakorda ohustada äh, rahva tervist ja ma tahaksin teada, kas komisjon on olukorda sellest aspektist uurinud? Euroopa Liidul on muidugi väga tähtis äh, roll ja me teame, et äh, Euroopa Komisjon ei saa ise otseselt kohapeal midagi teha, aga me peame ikkagi mõtlema, kuidas ellu rakendatakse Euroopa Liidu direktiivi ja kuidas toetada paremate praktik-, paremate kogemuste vahetamist. nii et olukord kontrolli alt ei väljuks. prügi ei pea alati probleem olema, see võib ka olla võimaluseks jäätmekäitlusega on võimalik väga palju ära teha. suur tänu. Grazie, la parola all'onorevole Bizzotto per due minuti e. suur tänu, järgmisena Mara Bizzotto, kaks ja pool minutit. tänan, olukord kampaanias, eriti Napoli piirkonnas, on teada terves maailmas ja seda juba mitu aastat. Euroopa Liit on korduvalt sellega tegelenud, kuid see on selline paradoksaalne olukord nagu kolmandas maailmas ja nüüd ma tahaksin küsida, millised on komisjoni järeldused Itaalia seaduste kohta ja milliseid karistusi rakendatakse, kohaldatakse, kui kampaania jäätmekriisil ei tehta lõppu? kiiresti. kas komisjon äh, on kontrollinud ka seda, kuidas kampaanias on kasutatud Euroopa fondide rahasid äh, komplekssete jäätmekäitlemissüsteemide äh, väljaehitamiseks, kui me räägime eraolukorrast, siis me räägime katastroofilisest olukorrast, kuid ka need olukorrad tuleb mõistliku aja jooksul lahendada kui see hädaolukord on kehtinud rohkem kui viisteist aastat ja meetmed ei toimi, siis tuleb küsida Itaalia valitsuselt, mida on valitsus teinud, et äh, tagada jäätmete nõude, nõuetekohane kogumine ja sorteerimine, käitlemine. Napoli ümbruses on tonne jäätmeid, äh, mille käitlemise eest vastutab kam-, kampaania kohalik omavalitsus, aga nad ei ole soovinud seda teha ja olukord kampaanias on selline, äh, on muutunud tõsiseks äh, jäätmete kogumine, sorteerimine, käitlemine peab toimuma kohalikul tasandil, kuid Itaalia valitsus ei ole sellega tegelenud, nad, äh, valitsus oleks võinud saata armee kohale, et käitada ka turbiine, mida ei ole korralikult käitatud, kuid Itaalia valitsus sellega ei tegele. olukord on teistsugune Itaalia teistes piirkondades, näed Veneetsia piirkonnas, kus äh, on aastaid juba korralikku jäätmekäitlust kasutatud. ja äh, jäätmekäitlus äh, on kohaliku omavalitsuse pädevusalas kuid kahjuks eh, sellesse on kaasatud ka kuritegelikud elemendid, kes eh, saavad suurt eh, kasumit seeläbi, et Comorra perekonna maffia esindajad on imbunud kohalikku omavalitsusse. järgmisena volinik Potočnik tänan, president, lugupeetud Europarlamendi liikmed, kõigepealt ma tahaksin tänada neid parlamendiliikmeid, kes juhtisid minu tähelepanu ja ka minu talituse tähelepanu sellele olulisele küsimusele. mul on hea meel, et Euroopa Parlament on asunud aktiivselt jälgima jäätmeolukorda kampaanias. nii nagu seda näitas äh, petitsioonide komisjoni raport äh, pärast külaskäiku kampaaniasse möödunud aasta aprillis parlamendil on selles osas tõeliselt tähtis roll täita ja ta on seda täitnud täiel määral. kohe pärast Euroopa Kohtu otsust neljandal märtsil kaks tuhat kümme komisjon kirjutas Itaalia ametivõimudele, küsides, millised meetmed kavandatakse, on võetud selleks, et täita kohtuotsust. seejärel on komisjonil olnud mitmeid kohtumisi ja kontakte Itaalia ametivõimudega hiljuti toimus ka missioon Napolisse kahekümne teisel, kahekümne kolmandal novembril kahe tuhande kümnendal aastal äh, keskkonna peadirektoraadist. meie seisukoht on, et Itaalia ametivõimudel on veel pikk tee ees selleks, et täita kohtuotsust. konkreetsemalt nad vajavad eelkõige äh, kampaanias jätmekäitlusrajatiste kaasajastamist ja laiendamist. on vaja välja töötada äh, olmejäätmete korralduskava kampaanias, arvestades äh, sealhulgas ka Euroopa Liidus kehtestatud jäätmete hierarhiat. komisjon ei ole rahul nende meetmetega, mida Itaalia ametivõimud on meile teavitanud pärast Euroopa Kohtu otsust, sest sinna hulka ei kuulu äh, detailne äh, äh, ajakava äh, taastamistegevuseks ja vajalike rajatiste ehitamiseks. me leiame, et kampaania jäätmekäitluskava peab olema selline, mis on täielikult kooskõlas Euroopa Liidu keskkonnaõigusega ning peab prioriteetseks jäätmete hulkade vähendamise, korduvkasutuse ringlusvõtmise ning tagab jäätmete sorteerimise kogu piirkonnas et luuakse kampaanias ka vajalikud komposteerimisvõimalused ning luuakse meetmed äh, ohutuks ladustamiseks mõistliku aja jooksul äh, üle seitsme miljoni tonnile äh, jäätmetele, mis on laiali igal pool kampaanias, mis tähendab seda, et Itaalia ametivõimud peavad läbi viima Ecoballi rajatise analüüsi, enne kui otsustatakse, milline on kõige ohutum viis nende ladustamiseks. kui Itaalia ametivõimud ei suuda kokku panna tõhusat jäätmekäitluskava, komisjon äh, pöördub kohtusse karistusmaksete määramiseks ja seetõttu me peame hindama äh, jäätmekäitluskava projekti, mille kampaania ametivõimud on äsja komisjonile esitanud ja äsja tähendabki äsja ja me peame jälgima ning kontrollima tähelepanelikult, et see kava ka heaks kiidetakse ning ellu viiakse. otsus, kas ja millal äh, algatada Itaalia vastu artikkel kahesaja kuuekümne põhjal menetluse sõltub jäätmekäitluskava sisust ning meetmete ajakavast, mis on vajalikud selle probleemi eh, lahendamiseks veenval viisil mis puudutab äh, olemasolevaid prügilaid, siis komisjon on algatanud uurimise ning palunud Itaalia ametivõimudelt teatada äh, komisjonile, milline on olukord nendes prügilates. Äh, me seda vastust alles ootame ja kui see vastus saabus, komisjon annab omapoolse hinnangu sellele. praegusel etapil komisjonil puuduvad tõendid selle kohta, et on rikutud Euroopa Liidu keskkonnaõiguse sätteid. asjaolu, et see prügila asub looduskaitsealases piirkonnas, iseenesest ei ole Euroopa Liidu seaduse rikkumine. Äh, juhul, kui teistest eeskirjadest peetakse kinni ja pädevad siseriiklikud ametiasutused viivad läbi nõuetekohase keskkonnamõjude hindamise ning rakendavad ähm, asjaomaseid leevenduse kompensatsioonimeetmeid. mis puudutab kampaania jäätmekäitlusmeetmete kaasfinantseerimist, siis üheksakümne neljandal, üheksakümne üheksanda aasta perioodil kaheksakümmend kaheksa koma üheksa miljonit eurot pühendati sellele meetmele ja äh, suurem osa sellest tuli ERDF-ist, kuid ainult äh, kasutati ära üheksakümmend protsenti eraldistest kuna raskused tekkisid ka seoses jäätmekriisiga. ning Itaalia ametivõimude poolt kehtestatud erakorralisest olukorrast üheksakümne üheksandal aastal programmiperioodil kaks tuhat kuni kaks tuhat kuussada kokku eraldati sada nelikümmend miljonit eurot ja viiskümmend protsenti oli kaasfinantseerimine ERDF-ist ja see keskendus äh, jäätmekorralduskav-, projektidele. kuid pärast jäätmekriisi otsustas komisjon rakendada konkreetseid meetmeid, tagamaks, et ERDF-i rahalised vahendid, mis eraldatud kampaaniale, kasutatakse ära ka nõuete kohaselt. esimesest jaanuarist kaks tuhat viis äh, äh, kulutuste haldamist ei peetud abikõlbulikuks ja pärast rikkumismenetluse algatamist kahe tuhande seitsmenda aasta juunis komisjon informeeris Itaalia ametivõimusi, et täiendav kaasfinantseerimine jäätmekäitluse jaoks ei ole enam lubatav. perioodil kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist äh, piirkondlikud äh, tegevuskavad kampaania jaoks nägid ette äh, kahe saja seitsmekümne miljoni euro suuruseid eraldusi, kaasfinantseerijaks oli RDF ja see oli mõeldud jäätmekäitluseks. kuid Euroopa Komisjoni eraldised jäätmekäitlussektori projektidele sõltub tingimusest, et Itaalia ametivõimud võtavad vastu äh, äh, jäätmekäitluspla-, kava, mille kiidab heaks ka komisjon. homme me avaldame komisjoni aruande äh, Äh, jäätmete temaatilise strateegia ja jäätmekäitluse kohta, kus tuuakse välja erineva, erinevused liikmesriikide vahel selles valdkonnas ja see selgelt näitab, et kui on nõuetekohane jäätmekäitlusstrateegia, siis võib prügilate kasutamise vähendada peaaegu nullini ja jäätmete põletamist võib oluliselt vähendada äh, äh, korduvkasutuse ja ringlusse võtmise ja komposteerimise läbi ja jäätmed võib äh, muuta ressurssideks ja see loob töökohti ja äh, majandustegevust ja samas vähendab ka jäätmete mõju keskkonnale ja seetõttu ma loodan, et sellest kriisist lõppkokkuvõttes saab võimalus pädevatele kohalikele omavalitsustele Äh, käivitada jäätmete äh, kogumise, sorteerimise ja käitlemise kavasid kampaanias. lühidalt öeldes komisjon loodab, et jäätmekäitluskava kampa-, kampaaniapiirkonna jaoks on veenev, kuni me pole selles kindlad, äh, kuni pole vastav süsteem ja vajalik infrastruktuur loodud ja kui pole esitatud kindlad tagatised selle kohta, et projektid viiakse ka tõhusalt ellu Äh, on peatatud komisjonipoolne rahastamine kampaania jäätmeprojektidele. ja ma ilmselt vastasin mõningatele teie küsimustele äh, oma lõppsõnavõtus. suur tänu, volinik. nüüd edasi fraktsioonide esindajad. kõigepealt Rahvapartei proua Matsooni, kaks minutit. suur aitäh president ja suur tänu volinikule selle eest, et mainisite, et petitsioonikomisjon on aktiivselt tegelenud parlamendi nimel selle poliitilise rolliga, mis puudutab olukorra vastutustundlikku lahendamist ja kodanike läbipaistvat kaasamist dialoogi. nagu regionaalne juhtkonna esindaja ütles, äh, on toimunud dialoog Euroopa Komisjoniga ja ma olen kindel, et see on olnud teistsugune kui eelmistel aastatel. midagi muljetavaldavat ei ole, aga äh, äh, see olukord on tekkinud viimase viieteist aasta jooksul umbes tegevusetuse tagajärjel märtsis kaks tuhat kümme Euroopa Kohus tegi Itaalia suhtes otsuse äh, asi algati kahe tuhande seitsmendal aastal, aga olukord on muutunud. regionaaljuhtkonna esindajad on käinud kolm korda Brüsselis ja on äh, koostatud ka programmi ja seda tutvustati ka petitsioonikomisjonis juulis toimunud kuulamisel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 jäätmete taaskasutamise ja kompostimise kavad. erinevad lahendused jäätmetest lahti saamiseks ning äh, ajutisne ladestamine selleks ajaks, kuni plaanid ellu viiakse. nagu härra Pacelli ütles äh, keskkonnakomisjonis, kohtuotsuse täitmise aeg on kaksteist kuni kakskümmend neli kuud, sinna on veel aega. ja ma arvan, et äh, me oleme endiselt äh, ajakavas ning ei ole tõenäoline, et on tarvis äh, määrata rahalisi karistusi. ma loodan, et seda debatti ei hakata kuritarvitama, vaid see on tõesti sisuline ja korrektne. ja et me ei raska asjatult aega ja ei muuda olukorda veelgi hullemaks. proua Matsooni, suur tänu nende üksikasjalike kommentaaride eest, aga palun veel kord pidage kinni oma kõneajast ja kui te kavatsete oma kõnesid ette lugeda, siis palun tehke seda äh, mõistliku kiirusega nii et äh, teie kõnesid oleks võimalik ka tõlkida. härra Pirillo, sotsiaaldemokraadid, aitäh! see sügav kriis, mida me oleme näinud äh, kampaanias, ei ole murettekitav mitte ainult äh, nende tagajärgede pärast, mida see tekitab kohalikele kodanikele, Euroopa institutsioonidena me peaksime sekkuma, et see kriis ei kestaks edasi. ja et leitaks usaldusväärne lahendus. Äh, kamp-, Hispaanial on palutud esitada regionaalkava kaks tuhat kümme, see on nüüd edasi lükatud kaks tuhat üksteist, aga olukord ei ole hallatav, kui toimub veelgi pikem edasilükkamine, arvestades seda, et organiseeritud kuritegevus teenib selle pealt raha. kaks tuhat üheksa Itaalia valitsus võttis vastu dekreedi, ja ütles, et hädaolukord on lõppenud ja nüüd tegelevad regioonid sellega edasi. Napoli piirkond, kus enamik äh, kampaania inimestest elab, üksnes regioonid saavad normaalselt kohaldada vajalikke meetmeid, tarvis on suuri jõupingutusi ja teha korraldada paremini jäätmete sorteerimine. kuulates kohalikke omavalitsusi, on oluline arvestada üldisemalt kohapealse olukorraga, näha, kuidas jäätmeid kõrvaldatakse, tarvis on uusi põletusseadmeid. kui vaadata Tenšinjat ja sealseid mm, prügilaid, siis me näeme mm, kogu süsteemi halvatust. aitäh, ALDE fraktsiooni poolt ähm, proua Alfano, üks minut vaatame, et Itaalia valitsuse propagandale on tegemist lahendamata strukturaalse probleemiga kampaanias. Ehm, tuleb arvestada ühe asjaga, kampaania rahvas endiselt elab seal ja sureb selle prügi kätte. siin on tohutu vastutus, aga seda ei saa panna kodanike õlule kes peavad elama ebatervislikku elu. Euroopa Liit peab tagama, et sekkumine on kiire, sest muidu see ei toimi. ei ole tarvis äh, rohkem äh, põletusseadmeid, sest äh, nendega muudetakse jäätmed vaid tuhaks, mis on ebatervislik. see peaks olema viimane lahendus kõigepealt tuleks kasutada lahendusi, mis ei kahjusta kodanike tervist. arvestades maffia kaasatust, eriti jäätmekäitlustsüklis, härra volinik, kuidas te kavatsete lõpetada selle kodanike tervise rikkumise? kas kavatsete luua äh, rikkumiste registri kogu selles regioonis soodustused, mida anti äh, põletusseadmetel, olid kindlasti vastuolus ühenduse riigiabi seadustega. aitäh, edasi proua Lichtenberger! Äh, pärast äh, muinasjutte, mida me kuulsime Rahvapartei Itaalia kolleegidelt, püüame nüüd tagasi tulla siiski faktide juurde. Euroopa Kohus tegi õigustatult otsuse Itaalia suhtes, Itaalia ei pidanud tähtaegadest kinni, regioon saatis kava, aga seda ei tehtud õigeaegselt, nii et äh, nii nagu alati. tahes-tahtmata jääb mulje, et ametivõimud on lubanud olukorral areneda seni, kuni see on muutunud erakorraliseks ja siis tehakse otsuseid erakorralise olukorra seaduste raames ja siis äh, üritatakse kogu asi kalevi alla suruda. kui sinna toodud tööstusjäätmeid põhjast ja lõunast ja äh, visatakse prügi prügilasse ilma, et sellest äh, mingit äh, ametlikku märki maha jääb äh,. Itaalia äh, seadust ei ole rakendatud, sellest ei ole kinni peetud, kui me näeme, mis siin toimub ja kui äh, selline olukord laieneb ka teistesse riikidesse, siis see mõjutab kogu Euroopat, see on skandaalne uued äh, prügiladestuskohad tulevad järjest juurde. kokkupõrked politseiga. kõigil on tagajärjed. viimane kord tehti päris palju küll ära, aga kõikidel meetmetel peab olema ka ometi mõju suur tänu. mulle tundub, et härra Higinsit ei ole siin, seega annaksin nüüd sõna proua Rossile, härra Rossile. suur tänu jäätmekäitlussüsteemis tuleb rakendada diferentseeritud lähenemist ja tahaksin siin välja tuua selle, et süüdi ei ole mitte riigi põhjaosa või riigi lõunaosa, me teame, et ehm, vastava ala minister kuulus Roheliste parteisse, aga samas on juba aastaid kestnud selline eriline olukord kampaanias. siin räägitakse Napolist põhjas asuvast prügist, aga me teame, et äh, just äh, en-, varem ametis olnud ministrid on võimaldanud mitteseadus- või ebaseaduslike äh, prügi mahapanekukohtade vohamist tegemist on lihtsalt haldussuutmatusega. suur tänu, proua Wertmann, poolteist minutit. aitäh. kolleegid, jäätmeprobleem on kestnud juba aastaid. järjest rohkem on tekkinud prügi mahapaneku kohti kohalike omavalitsuste territooriumidel ning me peame siin meelde tuletama, et poliitilisel tasandil on väga palju lubadusi antud, aga väga vähe on tehtud. esialgu otsustati, et rakendatakse mingisuguseid vahemeetmeid. aga poliitikud peavad ka kodanikke informeerima olukorrast. praegu räägime normaalsest suurematest kogustest jäätmetest, mis tuleb kuidagi hävitada ja kampaania kodanike seas on haigestumine väga kõrge, eriti vähki haigestumine ja seetõttu tuleb Itaalial täita Euroopa Kohtu otsuseid. suur tänu. järgmine kõneleja Rivellini, palun. suur tänu, president suur tänu neile, kes mulle sõna andsid, aga tahaksin siin rõhutada ka, et kampaanias on juba ka positiivseid arenguid. artikkel kakssada kuuskümmend selleks, et trahvida Itaaliat, on poliitiline hoiatus, aga eh, juba praegu on integreeritud jäätmekäitlusprogramm Itaalias välja töötatud, eh, mis arvestab erinevate prügiliikidega ja Salernos on juba korraldatud hange tuhastamisrajatistele ning eh, Napolist idas on käivitatud uus põletamisrajatis. hakatakse kasutama kaasaegseid jäätmekäitlussüsteeme, et ökoloogiliselt ohtlikest jäätmetest lahti saada iseäranis rohelised vasakpoolsed Põhja-Itaalia on kasutanud just organiseeritud kuritegevuse abi, et toksilistest jäätmetest lahti saada, seetõttu kutsun teid üles toetama kampaaniat mitte ideoloogilistel ja poliitilistel põhjustel, aga arvestagem seda, et trahvid ei lahenda erakorralist olukorda. suur tänu! härra de Magistris, üks minut. aitäh. Berlusconi valitsuse suunistest kahe tuhande kaheksandal aastal öeldi, et prügiprobleem on lahendatud. aga praegu on väga hea, et äh, Euroopa Liit on blokeerinud oma abi äh, Itaaliale. Caldoro mõte oli kontrollimatu prügi, äh, prügikäitlus ja seetõttu on jõudnud prügilad lausa Vesuvi rahvusparki. samas on tegemist kõrge vähktõppe suremusega suurettevõtjad on ko-, tegutsenud koos Camarraga ja kannatavad inimesed, kes koha peal elavad. Itaalia rahvas ei ole saanud kaitsta oma loodusvarasid ja rahvusparke. järgmine kõneleja, härra Speroni. suur tänu bürokraatlik Euroopa ei tee vahet ähm, regioonidel liikmesriikides. kampaania kohutava jäätmeolukorra eest vastutavad kampaaniakodanikud, mina olen Padanast ja mina ei taha kampaania kodanike eest vastutust võtta, kui nemad ei suuda oma probleeme lahendada. ja hääletavad ikka ja samu inimesi ametisse. meie ei aktsepteeri seda, et kogu Itaaliale trahve määratakse. ja järgmine kõneleja, härra Valdes Saare. suur tänu volinik, kolleegid, ma ei eita olukorra tõsidust. see on poliitiliste ja, ja administratiivsete puuduste tagajärg proua Lichtenberger, erakorraline olukord kampaanias on tekkinud kohalike ametnike Napoli administratsiooni suutmatuse tõttu vasakpoolsed ja rohelised on soovinud väga julgeid ettepanekuid vastu võtta. samas on need väga ebapopulaarsed. poliitiline argus, pädevuse puudumine, valed on takistanud probleemide lahendamist, aga see probleem, see periood on läbi ja tahaksin öelda nendele, kes suulise küsimuse esitasid, et poliitiline olukord on muutunud. keskvalitsus on kohalik, kohalikele ametivõimudele südamele koputanud, et ähm, olukord lahendada mitte keegi ei taha enda tagahoovi prügilat ja nüüd on äh, välja töötatud korralik prügi sortimise, jäätmekäitluse ja töötlemise plaan. sanktsioonide kohaldamine või keelud peavad rakenduma äh, Euroopa Liidu kaasabil, et niisugune kohutav olukord kampaanias lõpeks. suur tänu, järgmisena saab sõna härra Schnellhard, poolteist minutit. president, daamid ja härrad, ma väga loodan, et tänane arutelu äh, viib äh, vajaliku lõpuni kampaania probleemi lahendamisel. ma usun, et Euroopa Kohtu otsust tuleb täita. Euroopa Liidu jäätmete kogumise ja äh, käitlemise eeskirju tuleb täita, äh, kuid jäätmete ebaseaduslik kogumine ja kaadamine on asi, mille suhtes tuleb realistlikult tegeleda. me oleme selle probleemiga maadelnud juba kakskümmend aastat ühel või teisel viisil, kuid daamid ja härrad, ma ei usu et kui me hakkame mõtlema, mis on selle probleemi algpõhjuseks, siis me mõistame, et äh, selle algpõhjuseks on maffia. me peame maffia võtma sihikule, vastasel juhul meie meetmed ei ole tulemuslikud. meil on vaja mitmeid tingimusi, korralikku jäätmekäitluskava on vaja, see on ilmselge, kuid komisjon peaks kaasa aitama selle kava koostamisele ning tagama ka vajalikud rahalised vahendid uute jäätmekäitlussüsteemide äh, ja rajatiste loomiseks tuleb äh, kehtestada karmid karistused jäätmete ebaseaduslikuks kaadamiseks ja Eurojust ning äh, riiklikud politseijõud vajavad samuti toetust võitluses organiseeritud kuritegevuse vastu ja kui need tingimused on täidetud, siis võib-olla äh, hakkame me liikuma lahenduse suunas. suur tänu, järgmisena saab sõna äh, proua Lara Komi, poolteist minutit. lugupeetud volinik, äh, kolleegid, president, ma tahan selgelt oma sõnavõtus öelda, et, et jäätmekriis kampaanias on viimastel aastatel muutunud tõsisemaks, selleks on tekkinud väga paljud komplekssed probleemid, on viimane aeg eh, välja pakkuda mingi lahenduses, kuid äh, suulistes küsimustes tõstetakse äh, artikkel kahesaja kuuekümne põhjal Itaalia vastu kohtumenetluse mm, algatamise teema, kuid see ei ole õige lahendus kampaania kriisile me peaksime aitama vastutuse võtmist, kohustuste võtmist, kuid need peavad olema objektiivsed kohustused ja need peaksid lähtuma ka ühenduse õiguste rikkumise aspektist. ja samas Itaalia riigina on äh, täitnud oma kohustusi koostöö osas ja komisjoni talitused tihedas koostöös keskvalitsuse, piirkondlike, kohalike omavalitsustega on tähelepanelikult jälginud olukorda ja ei saa eitada, et Itaalia on endale võtnud vajalikud kohustused ning töö on nüüd nihkunud piirkonnast provintsidesse Äh, on vaja sellist poliitikat, mis vastab provintsi vajadustele, kuid on samas kooskõlas ühenduse eesmärkidega. Äh, kampaania on see osa Itaaliast, kus on Itaaliale omased väärtused ja järgmisena proua Matera poolteist minutit. tänan, president ma ei räägi mitte ainult poliitilistest kaalutlustest lähtudes. ma tahaksin äh, rääkida, kuidas itaallased reageerivad nende ühenduse õiguse rikkumistega ja me peame silmas Itaalia rahva vajadusi ja riigi tegevust ja äh, ametivõimud on koostamas nõuetekohaseid jäätmete kogumise ja käitlemise kavasid ja korraldust ühenduse rahasid, mis on eraldatud kampaaniale, on ära kasutatud perioodil kaks tuhat kuni kaks tuhat kuus, perioodil kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist üks koma üks miljardit on selleks kasutatud. kampaania piirkond on ära kasutanud need rahalised vahendid täies mahus jäätmete kogumise äh, ringlusse võtmise ja ladustamise tarvis ka selliste rajatiste loomiseks, mis võimaldavad jäätmete sorteerimist ja korduskasutust perioodil kaks tuhat kuus kuni kaks tuhat kolmteist sada kümme miljonit eurot eraldati sihtotstarbeliselt jäät-, jäätmekäitlusrajatiste loomiseks ja viiskümmend miljonit äh, ka mm, omavalitsuse raha jäätmete sorteerimiseks. seega vastavalt sihtala üks koma üks eesmärkidele perioodil kaks tuhat kuus kuni kaks tuhat kolmteist tehti palju tööd selleks, et äh, nõuete kohaselt ära kasutada sihtotstarbelised vahendid ja see on jätkunud vaatamata ühenduse poolt kehtestatud keelule on ära kasutatud varasematel perioodil eraldatud sihtotstarbelisi vahendeid. komisjon rääkis parlamendis, et tuleb objektiivselt täita ka Euroopa Kohtu otsust. tänan, järgmisena vaba mikrofon ja esimesena saab sõna proua Murkunaite ma tahaksin kasutada seda võimalust ja juhtida teie tähelepanu teistele jäätmeprobleemidele Euroopa Liidus. mõnikord keskvalitsus ja kohalikud omavalitsused ei pööra piisavat tähelepanu jäätmekäitlus küsimustele. ühes Leedu linnas äriringkonnad soovisid ehitada jäätmepõletustehase ja tegelikult eksitasid avalikkust väites, et jäätmete põletamine on sama kui jäätmete sorteerimine ja kohalikud äh, ametivõimud ei pööranud piisavat tähelepanu sellele väärinfole ja ma juhiksin komisjoni tähelepanu ka sellistele rikkumistele, kui ametnikud ei täida Euroopa Liidu direktiive ja Euroopa Liidus kehtestatud jäätmekäitlusprioriteete. tänan järgmisena härra Jaar. president. petitsioonikomisjoni delegatsiooni liikmena oli mul võimalus tutvuda olukorraga kampaania piirkonnas ning koguda teavet. sealsed institutsioonid on pandud väga raskesse olukorda ja on veel aastate tagune Ecobaili probleem lahendamata ja mul oli mulje sellest missioonist, et jäätmete ladustamine meie äh, külaskäiguga oli osaliselt lahendatud sõjaväe sekkumise abil. Äh, kuigi on veel prügilaid ja ka ebaseaduslikud prügilaid ja need on jäänukid varasemates probleemides, mis on kandunud ka tulevikusse. Euroopa Liidu poolt pakutav abi on õiglane ja see on ka teostatav, kui esitatakse mõistlik plaan, siis loomulikult on Euroopa Liidul võimalik äh, seda rahaliselt abistada ja ma arvan, et kohalikke omavalitsusi tuleks julgustada selleks ja minu arvates komisjon ja meie Europarlament ei ole huvitatud mm, rahalistest trahvidest, me oleme huvitatud sellest, et kampaania jäätmeolukord laheneks ja me peaksime selle nimel jätkama tööd. täna järgmisena härra Riveliini soovib sõna. tänan. Euroopa Liidu poolt blokeeritud rahalised vahendid, mis olid mõelnud piirkondlik piirkonna äh, kaasastamist, kuidas neid on üldse võimalik äh, blokeerida, eriti need parlamendisaadikud, kes on valitud kampaania piirkonnast? miks suhtutakse sellesse küsimusse ideoloogiliselt ja mitte ei arvestata kohalike elanike äh, pöördumisi, miks te ei, ei esinda oma valijaid ja oma piirkonda, vaid esitate, esindate ainult ennast? tänan ja järgmisena komisjoni nimel volinik Potočnik. Uh, uh... suur tänu kõikide teie seisukohtade eest. siin on kolm või neli küsimust, mida ma tahaksin puudutada. esiteks see, mida te üsna kirglikult paljud teist puudutasid. olukord on kriitiline ja kiiret lahendust ei ole on olnud mõningad positiivsed arengud, aga on ilmselge, et endiselt on tarvis süsteemset lahendust sellele probleemile. see ei ole lihtne, aga seda on äärmiselt tarvis. meie partner selle lahenduse leidmisel on loomulikult Itaalia, aga koostöö piirkondlike omavalitsustega on samuti kahtlemata vajalik. nii et ma tõesti ootan huviga uue jäätmekäitluskava projekti hinnangut, me tõesti loodame, et see on selline, nagu ta peab olema, minu teenistused ja eksperdid hindavad seda ja ma olen kindel, et see hindamine viiakse läbi nii, et Itaaliat koheldakse täpselt samamoodi nagu mis tahes muud liikmesriiki, sest on äärmiselt oluline, et me säilitaksime usalduse liikmesriikide suhtes. nii et kui me tegeleme nende probleemidega, siis eh, minu lähenemise võib kokku võtta mõne sõnaga. ma tahan olla abivalmilt karm, aga ka karmilt abivalmis eesmärk iseenesest ei ole trahvide määramine, aga kui mingit muud võimalust ei jää probleemi lahendamiseks, siis äh, trahvid tuleb määrata, see on minu ülesanne ma teen tõesti kõik äh, endast oleneva, et koostöös Itaalia valitsusega leiame sobiva lahenduse ma tõesti siiralt loodan seda, sest lõppkokkuvõttes on ju kõne all Itaalia kodanike tervis ja Itaalia keskkond. teine asi, mida tahtsin mainida, on seotud jäätmete raamdirektiiviga. see on uus direktiiv, mis võeti vastu hiljuti ja selles on öeldud üsna selgelt, et eh, iga riik peab eh, paika panema jäätmete hierarhia oma seadustes kõige parem lahendus on, et jäätmeid üldse ei teki, siis äh, taaskasutamine, äh, uuesti ringlusse võtmine, äh, energiaks kasutamine ja kui muud võimalust ei ole, alles siis prügilasse viimine. me, siin on pilt homsest raportist, mis avaldatakse ja näitab seda, kui tõhusad Euroopa Liidu liikmesriigid on olnud, see puudutab äh, munitsipaaljäätmete mm, prügilasse viimise trende. Äh, uskuge või mitte, aga on viis liikmesriiki, kus äh, prügilasse viimine on alla viie protsendi linnajäätmete puhul. aga siin on seitse liikmesriiki, kus äh, prügilasse viimine on üle kaheksakümne protsendi. nii et äh, olukord liikmesriigiti on äärmiselt erinev. ja sellega me peame arvestama, kui nende probleemidega tegeleme ja see on loomulikult teema, millega me tahame tegeleda. Äh, see pilt kajastab perioodi kaks tuhat viis, kaks tuhat seitse, aga see näitab, et kui riigid tahavad muutuda, siis nad ka saavad seda teha ja suudavad teha. Euroopa võib jagada siin kahte osasse, üks osa, mis näeb jäätmeid probleemina, teine, mis äh, näeb jäätmeid võimalusena ressursside saamiseks ja äh, ka uudsel moel kasumi teenimiseks paljud on mulle öelnud, et tarvis on korraldada hanked selle kohta, kes jäätmeid käitleb ja fundamentaalne on see, et jäätmed sorteeritakse juba ahela alguses ja viimane asi, mida tahtsin mainida. üks auväärne parlamendiliige ütles, et peaksime hoolikamalt suhtuma jäätmekäitlusprobleemidesse ka mujal Euroopa Liidus. kaks tuhat üheksa rikkumismenetlused eh, jäätmete osas on üheksateist protsenti neid rikkumismenetlusi. vesi kuusteist ja ülejäänud valdkonnad vähem proportsionaalselt rikkumismenetlustest. ja seepärast ma võin teile kindlalt kinnitada, et me tegeleme selle probleemiga üleüldiselt ja teeme seda ka edaspidi kogu Euroopa Liidus. Teie parlamendiliikmetena ja mina keskkonnavolinikuna peaksime üle Euroopa levitama sõnumit sellest, et jäätmed on tegelikult võimalus tuleviku arenguks. tarvis on seda sõnumit äh, olukorras, kus äh, ressursid järjest vähenevad. ja see aitab parandada Euroopa Liidu konkurentsivõimet, kui te mind ei usu, siis äh, küsige kümne aasta pärast ja siis te, meil on ilmselt olemas tõendid selle kohta, et see nii on olnud aitäh, volinik, sellel teemal arutelu on lõppenud ja hääletamine toimub järgmisel sessioonil